suur aitäh, et äh, osalesite hääletusel. nagu ma ütlesin, siis äh, tänase istungi protokoll esitatakse parlamendile kinnitamiseks järgmise täiskogu istungi alguses ja kui kellelgi midagi vastu ei ole, siis need vastu võetud resolutsioonid esitatakse vastavatele ametkondadele ja organisatsioonidele ning äh, sellega kuulutan